Good afternoon, ladies. tere õhtust, mu daamid ja härrad. ma palun, et te võtaksite nüüd kohad sisse. I open the meeting. nii kuulutan meie kohtumise alanuks. alustame tööga siin regi-, komisjonis, regionaalarengu komisjonis. ja kõigepealt võtame vastu päevakorra. mul on üks märkus. Te juba vahest teate, härra Van Nistelrooy kirjutas mulle ja palus, et tema oma algatusraporti hääletamine, eh, aruande hindamine määruse artikli kuusteist lõike kolm alusel edasi lükataks kahekümne üheksandasse novembrisse. ja ma tulin sellele palvele vastu, ma arvan, et me peab olema piisavalt täpsed selle raportiga ja kui on vaja aega juurde, siis tuleb seda ka juurde võtta. nii et hääletuse see osa lükatakse edasi järgmisse kohta kohtumisse kahekümne üheksandal novembril. ja kas te olete nõus kinnitama selle päevakorra muudetud kujul? härra Postinaru, hästi. nii et suur tänu. tänane päevakord ja homne päevakord on meil siis kinnitatud. nüüd kinnitame kaheksanda septembri, üheteistkümnenda oktoobri koosoleku protokollid, protokollid on online kättesaadavad ja ma teen ettepaneku, et nagu ikka, kui vastuväiteid ei laeku see meie kohtumise ajal, siis me oleme ka need protokollid heaks kiitnud. ja nüüd saame minna juhataja teadaannete juurde. mul on üks teadaanne ja ma loodan, et see pakub kõigile kolleegidele ka huvi. nimelt Kyoto konverentsiga on see seotud. ja meie saadame regionaalkomisjonist kaks eh, inimest delegatsiooni, mille paneb kokku TV eh, komisjon. ja ma annan meie kahele delegaadile ka sõna. härra Olbrich, teie saate sõna kõigepealt, sest teil on ka pärast, mida öelda. suur tänu. võib-olla lihtsalt räägin pisut taustast. Äh, mina olen ka linnaküsimuste arvamuse raportöör ja äh, sellepärast äh, puudutaks seda teemat pisut pikemalt. Habitat kolm kohtumine toimub iga kahekümne aasta tagant. see ei ole väga tihti ja tegemist on erakordse kohtumisega ja kogu õhkkond ja eesmärgid on muutumas. ja nüüd on väga huvipakkuv kõigepealt see, et äh, äh, aluseks on ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärgid, see on väga tähtis, mis seal on öeldud eesmärgis number üksteist, see on jätkusuutliku arengu eesmärk ja ÜRO on nüüd välja töötanud äh, põhimõtted urbaniseerimise teemadega tegelemiseks kõikjal maailmas ja see urban agenda on midagi, millest räägitakse Kyotos. ja huvipakkuv on see, et äh, aastaid on üritatud veenda ÜRO-d selles, et väga-väga vaja on äh, mitte rääkida ainult linna äh, piirkondadest kui sellistest, vaid ka on vaja rääkida ka linnapiirkondade haldamisest. kohalikud omavalitsused, kohalik kõike eh, demokraatlikke institutsioone on ÜRO käsitlenud kui vabaühendusi ja sellepärast me tahame selle teema tõstatada, sest seni on olnud lähenemisviis väga kitsas ja midagi ei ole pistmist olnud eh, valitsustasandiga, vaid pigem ikka nähtud seda kui vabaühenduse teemat. ja kohalike omavalitsuste liitudega, eh, kohalike omavalitsuste globaalse võrgustikuga millesse kuuluvad ka Euroopa võrgustikud, me oleme nüüd üritanud veenda selles, et me tahame kõigepealt arutada linnastute arengut ja, ja rääkida arukatest linnadest ja muust seesugusest ühelt poolt, aga teiselt poolt me tahame arutada ka juhtimise, haldamise teemasid, linnapiirkondade juhtimist, sest kui me sellest ei räägi, siis hakkab olema väga raske meie eesmärke saavutada nii et see, mida me Kitos nägime, oli selline kahetasandiline arutelu, ühel tasandil räägiti linna küsimustest, uutest väljakutsetest, arukatest linnadest ja vaestele maailmapaikadele tähendas see õiguste andmist linnadele. see oli nagu üks tasand, mida teha nende linnapiirkondadega, millised on praegused väljakutsed ja teine teema oli juhtimine. eurooplased, aga ka Singapur ja teised rääkisid partnerlussuhetest, mitmetasandilisest juhtimisest, integreeritud lähenemisviisist ja meie Aafrika kolleegid räägivad tsentraliseerimise vajadusest jälle sest detsentraliseerimine üldse puudub ja nende jaoks linnaprobleemide lahendamine oli ennekõike vajadus detsentraliseerimine eh, läbi viia, anda kohalikule demokraatiale suuremad eh, juhtimisõigused, oli väga selge, et eurooplased olid Kitos väga hästi esindatud, aga me rääkisime pisut erinevatest asjadest, meie rääkisime äh, Eh, taastsentraliseerimise ohtudest, nemad jälle rääkisid sellest, et detsentraliseerimine on vajalik. aga eh, üheskoos arutasime kõik linna probleeme ja viimane märkus. see oli väga hea, et Euroopa Liidu delegatsioon, mitte parlamendi delegatsioon ega Euroopa Komisjoni delegatsioon, vaid Euroopa Liidu delegatsiooniga äh, oli tegemist. ja meil oli ka Euroopa Komisjoni ettekanne e, kavandatud. me ütlesime, et e, Euroopa Liitu peaks ikka, liidupõhine peaks olema e, kõik, nii et see on see lähenemisviis. see oli väga hea, et kogu Euroopa Liit oli esindatud meie delegatsioonis. hästi olime esindatud ja me eh, tegime tubli sammu edasi aruteludes ja ma arvan, et me oleme palju juba ära teinud Euroopas aga ühte tuleb vältida. sellistel kohtumistel ei saa öelda, et nemad peavad meid järgima, sest kui me nii ütleme, siis on asi ühel pool. me peame rääkima, et me tahame teiega koostööd teha ja jagada oma kogemusi, sest kui niipea, kui me ütleme, et te peate meid järgima, siis nemad näevad sellest uut koloniseerimist ja kõik. nii et tuleb olla väga ettevaatlik ja aeg-ajalt me saame ka neilt õppida, sest neil on uued värsked ideed välja pakkuda, tihtipeale väga professionaalsed äh, ajakirjan-, professionaalsed advokaadid, juristid tulevad Aafrikast, nii et tuleb kuulata neid. suur tänu, proua Vestfal, kas te jätkate? Äh, jah, Jan, tõepoolest, ega ei olegi midagi lisada, mida sa ütlesid. jah, sina etendasid äh, väga aktiivselt seal osa, osalesid ka paneeldiskussioonides. mina olin rohkem pealtvaataja rollis. aga äh, oli väga huvitav see, et konverentsi lõpus Kitos äh, üheksakümmend riiki võtsid vastu lõppjärelduse, mis ei ole küll siduv, kus öeldakse, et tahetakse teatud põhimõtteid edendada ja järgida ja ellu viia ja saab näha, äh, millal jälle kokku tullakse, iga kahekümne aasta tagant toiseb selline äh, järgmine kaks tuhat kakskümmend kuus, siis peaks toimuma. aga tähtis on, et tulevikus me äh, et ka maailma üldsus teab, et järgmisetel aastatel hakkab kolm neljandikku elanikkonnast elama just linnades, linnastutes, suurlinnades. ja on tulnud aeg, et see habitat üritus ei toimuks ka kahekümne aasta tagant, vaid, vaid ikkagi sagedamini, et oleks võimalik kontrollida, kas kõik otsustatu on ka ellu viidnud. ja et kõik ei jääks ainult sõnadeks, mida on otsustatud. üks raskuspunkt on selles mitte ainult seepärast, et aastal kaks tuhat viiskümmend kolm neljandikku elavad linnades, kolm neljandikku elavad linnades, aga üks asi on veel, nimelt kliimapoliitika. ja öö, äh, täna hommikul, kui ma ärkasin, sain ma suure šoki. Äh, ja sai ka selle Euroopa Parlament äh, uue USA presidendivalimistega Eh, härra Trump kui uus uus president, ta on juba kuulutanud, et ta ei tunne ennast seotuna kliimaalastest kohustustest. aga see oli üks asi, mis Kitos etendas väga tähtsat rolli, sest just linnades eh, kliimapoliitika on väga aktuaalne ja suurte mõjudega, nii et tähtis on, et järgmine kord Euroopa Parlament on sama hästi esindatud kui Euroopa Komisjon, seda nii näitustel kui ka äh, nii et äh, tähtis on, et tõesti Euroopa Liit tervikuna oleks esindatud ja see, mis me oleme linnade agendas vastu võtnud ja tähtis on, et me kontrolliksime, kas see, mida me teeme, on õigel teel ja et me eh, ka avaldame survet komisjonile, et asjad eh, muutuksid eh, ja partnerlussuhete mudel on midagi, millel oli suur toetus, nii et ma usun, et me oleme nüüd õigel teel ja tõesti, Jaan ütles õigesti, et me ei tohi siin öeld-, näidata, et meie teeme kõike palju paremini, vaid pigem me peame looma võrkusid ja asjad, mis meil hästi toimivad, neid me saame tutvustada teistele ja nemad siis mõtlevad juba ise järele, kas see sobib neile või mitte. Yeah, of course, Mr Albrecht. If I can just add something. jah, ma lisaksin midagi, mõned faktid. Eh, eh, kohtumine lõppes uue linnade agenda vastuvõtmisega ÜRO-s. väga tähtis on, et regionaalarengu komisjoni eh, liikmed omaksid seda teksti, selles tekstis selgub, et Euroopa linnade agenda on instrumendiks üleilmsele mm, linnade agendale, see on nagu täiendav. nii et äh, arukad linnad on väga tähtis aspekt selles uues üleilmses linnade agendas see on üks asi ja teine asi, kolleegidel on võib-olla huvipakkav ka see, et Euroopa Komisjon äh, viimasel päeval tutvustas ka neid kohustusi, et tahetakse jätkusuutliku linnade arengu eesmärgid saavutada ja volinik Kretsu äh, äh, tutvustas kõike seda äh, Euroopa Liidu linnade agendat. samuti üleilmne linnade definitsioon on väljatöötamisel, see on Euroopa Liidu komisjoni ülesanne, mille ta endale võtnud, see definitsioon välja töötada ja kolmas on koostööd teha äh, Mm, linnade jätkusuutliku arengu vallas üleilmselt. nii et need on kohustused Euroopa Komisjonilt, nii et peame seda kogu aeg silmas, nii et kolleegidel kindlasti on huvitav näha neid komisjoni kohustusi, mis ta võttis üleilmse linnade agenda raames. suur tänu ja äh, jah, õnnitleme meie esindajat, Kiitos. mina olen väga rahul, et kaks meie liiget käisid seal, meie komisjon oli suurepäraselt esindatud sellel konverentsil. suur tänu ja hoiame sellel protsessil silma peal, mis siis toimub üleilmse linnade agendaga ühelt poolt ja teiselt poolt siis Euroopa linnade agenda raames. kas on mingeid ettepanekuid või märkusi? ei ole, läheme siis kohe hääletuse juurde nagu me ütlesime juba, otsustasime ühe hääletuse edasi lükata ja täna hääletame äh, härra Tšiku raportit Euroopa Liidu solidaarsusfondile antud hinnang on teemaks. jah, igal aastal me komisjoni tuleb aruanne solidaarsusfondi rakendamise kohta ja kaks tuhat neliteist äh, oli raport neljateistkümnenda aasta fondi tegemiste kohta ja meie otsustasime oma raporti koostada selle kohta, see on algatusraport ja juulikuus see valmis meie raportööril. komisjon aastal kaks tuhat viisteist andis välja uue raporti ja see on arvesse läinud Äh, ka nüüd kompromissmuudatusettepanekutes. Äh, nüüd eelarvekomisjon ja meie komisjon äh, kokku on esitatud sada üheksateist muudatusettepanekut ja viisteist kompromissi on välja töötatud koos variraportööridega. härra Tšiku, kas teie soovite sõna, palun? Eh, ma tänan ma arvan, et me oleme tubli töö ära teinud. oleme üritanud leida tasakaalu ja eesmärgiks on ajakava lühendada ja teadvustada sellest, mis toimub meie riikides, tähtis, et inimesed näeksid, et kõigil ei lähe hästi, inimesed peavad ka kannatama. ma tänan äh, variraportööre ja loodan teie, et te kiidate heaks selle raporti. ma tänan ja nüüd saame kohe hääletama asuda ja alustame kompromissist neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viiskümmend üks, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vabandust, viiskümmend üks, esimene osa, viiskümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, ei ei, läheme kohe kompromiss üheksa juurde, vabandan, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus viiskümmend seitse, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmine on muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandan, vastu võetud, vastu, vastu võetud. seitse, seitsekümmend võeti vastu, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend, üheksakümmend kaheksa. üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, muudatus ükssada, suuline muudatusettepanek, kas on vastuväiteid? ei ole. suuline muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. ma vabandan, seda muudatusettepanekut toetab raportöör. kontrollime siiski üle, sest ma ei näinud tulemust kolmas muudatusettepanek. elektrooniline hääletus üle kontrollimiseks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. miinus kaheksateist ühe häälega tagasi lükatud. neljas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viies poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme edasi ettepanekute juurde, mis tulid eelarvekomisjonilt. A. vabandust, C C, kes on C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ettepanek D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ettepanek E poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle neljanda. elektrooniline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viies, kes poolt? viienda poolt, eelarvekomisjoni viies ettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd eelarve kontrollikomisjoni ettepanekud. viide üks poolt, vastu, eh, langeb ära, vabandust, ei peagi hääletama, D, ettepanek D. kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, E poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kahes osas. esimene osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd seitsmes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksas poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist kahes osas, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. raport on vastu võetud, õnnitlused härra Tšikole. Thank you. aitäh hääletamast okei okay,, we can continue now. niisiis, jätkame oma muude päevakorra küsimustega. ja nüüd meil järgneb arvamuste vahetus härra Enrico Rossiga ja Nicolas Pluksiga. härra Rossi on ja nad mõlemad on Euroopa mereliste äärealade konverentsi äh, liikmed, üks on asepresident ja teine on direktor. niisiis see loodi, see konverents loodi tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal, tegu on siis mõttekojaga ähm, ähm merealuste äärealade osas ja see liidab siis kahekümne kaheksa riigi, sada kuuskümmend piirkonda, siin on nii Euroopa Liidu liikmesriigid äh, kui ka mitte äh, liikmesriigid ja siin on äh, siis kuus alavaldkonda ja, ja nad tegelevad ähm, erinevate programmidega koos oma naaberpiirkondadega. ja täna meil toimub arvamuste vahetus, kus me räägime siis ähm, CPMR-i ehk Euroopa mereliste äärelate konverentsi tööst ja ma annan mõlemale konverentsi esindajale äh, lühidaks sõnavõtuks sõna ja siis on võimalus esitada ka küsimusi. niisiis, härra Rossi, sõna on teil. Grazie, signora presidente. suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, regionaalkomisjoni liikmed, suur tänu selle kutse eest. konverentsi nimel Euroopa mereliste häälete konverentsi nimel sooviksin ka mina tutvustada teile oma tööd. olen siis CPMR-i asepresident äh, ja me esindame üle siis äh, erinevaid piirkondi Euroopa Liidus ja me näeme, et me peame ühtekuuluvuspoliitikat äh, ajakohastama ja meil on siin kolm olulist aspekti, solidaarsus, territoriaalsus ja sotsiaalne äh, lõimumine ja majanduslik lõimimine. Äh, ja eelmisel nädalal me võtsime vastu ka dokumendi. nii et äh, kõigepealt, mis on toimunud varem, ühtekuuluvuspoliitika on üles ehitatud selliselt, et kõik Euroopa piirkonnad saaksid osaleda siseturul ja eesmärgiks oli äh, hüvitada äh, neid ebavõrdsusi, mida siseturg endaga võib kaasa tuua ja siinkohal võeti tähelepanu alla just äh, mahajäänumate piirkondade edendamine. ja oluline on see, et siseturg ähm, koos, oleks, toimiks kooskõlas ühtekuuluvuspoliitikaga. nüüd meil on, oleme silmitsi ka sotsiaalkriisiga ja see vajab ka tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat selleks, et ähm, kriisi tagajärgi leevendada. ja ähm, siin tuleb eelkõige tähelepanu pöörata just mahajäänumatele piirkondadele. ja see Euroopa poliitika on ainus poliitika, mis ähm, keskendub kõikidele Euroopa piirkondadele, nii et Euroopa Komisjon ka ise ütleb, et, et äh, iga euro, mis on ähm, ähm, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist investeeritud, on genereerinud äh, kolm eurot äh, lisa SKT-sse aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm. ja samuti ka härra Juncker on äh, neid prioriteete äh, tunnustanud ja oma sõnavõtus äh, Euroopa Liidu seisu olukorra kohta ta kahjuks ei viidanud ei ühtekuuluvuspoliitikale ega struktuurifondidele ja meie loodame, et siin oli tegu lihtsalt mingi veaga, et ta ei maininud neid aspekte, aga ma sooviksin teile meenutada, et piirkonnad tõesti tegutsevad ja pingutavad selle nimel, et struktuurifondi eesmärke saavutada. ja siinkohal ma sooviksin teile meenutada, et minu piirkond, aga ka teised, paljud teised piirkonnad on isegi ühtekuuluvuseesmärkidest mm, kaugemale jõudnud, nii et ja me pidime koostama ka nimekirjad erinevatest piirkondadest ja organisatsioonidest ning eh, me saame siis hakata neid vahendeid kasutama niipea, kui need vahendid vabanevad. aga mõningaid reservatsioone mul on seoses eh, ettepanekuga, komisjoni ettepanekuga, nimelt eh, selles osas, et finantsraamistik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksakümmend vaadatakse läbi ja seeläbi liikmesriikidel ja piirkondadel oleks võimalus neid vahendeid kasutada ka teistel eesmärkidel kui nendel eesmärkidel, milles esialgselt kokku lepiti. ja ma arvan, et me peaksime esitama endale küsimuse, et kas teise poliitika jaoks, mis on samas ka kiireloomuline Euroopa Liidus, näiteks kas või sotsiaalpoliitika, et kas siin piisab sellest et, et, ähm, et üks protsent Euroopa Liidu SKT-st investeerida, nii et see on üks küsimus, mille ma sooviksin siin esitada, aga ma arvan, et me peaksime seda ikkagi arutama. sellepärast, et aastaid ei ole juba saavutatud edusamme Euroopa Liidu eelarvega, pigem vastupidi, me oleme pigem äh, näinud taandarengut, kuigi tegelikult vajadused ja nõudmised on suurenenud. Euroopa Liidu ülesehitustöö on seiskunud ja kindlasti ei ole positiivne, kui me hakkame neid äh, ressursse veelgi piirama, nii et CPMR on teinud ka väga konkreetsed ettepanekud tuleviku jaoks ühtekuuluvuspoliitika. Äh, te ei tohiks rahastada lihtsalt äh, nagu kastekannu põhimõtte järgides, vaid me peaksime ikkagi lähtuma oma ähm, ähm, lepingustes ettenähtust ja oluline on ka see, et me oma mainet parandaksime, sellepärast et tihti äh, seda mainet kritiseeritakse ja meie maine on ka negatiivsemaks muutunud ja ühtekuuluvuspoliitika peab tänapäeval rohkem kui varem ähm, tagama tiheda äh, seose ka kohalike omavalitsuste tegevusega. näiteks ühtekuuluvuspoliitika ja finantsinstrumentide mm, vastastamine, see ei ole kasulik, nii et mõned isegi leiavad, et ühtekuuluvuspoliitika tuleks ära kaotada või et seda tuleks äh, piirata äh, ja et see peaks keskenduma ainult äärepoolsematele piirkondadele ning see, kogu see poliitika tuleks lihtsalt konkreetsete finantsvahenditega asendada, aga samas ähm, tagajärjeks on see, et keskendutakse ainult rikkamatele piirkondadele, aga mitte kõige äärepoolsematele piirkondadele ja need äh, ettepanekud, mida, mis on ära toodud Junckeri kavas, ähm, on küll äh, turutoetusmeetmed, aga seda tuleb täiendada ka meetmetega äh, struktuurifondidest, sellepärast et need on vahel mõjusamad kui finantsinstrumendid selleks, et piirkondlikul tasandil eesmärke saavutada. see ei tähenda loomulikult seda, et me oleksime Junckeri kava vastu, aga me peaksime neid erinevaid ressursse täiendama meie sooviksime näha uut lähenemist, kus ka oleksid piirkonnad tugevamini kaasatud ja mis võimaldaks neid erinevaid meetmeid ühte koondada äh, ja välja töötada mitmeaastane ühiskava selleks, et meie piirkondadele tagada suurem ja tugevam majanduskasv. ja ma arvan, et meie piirkonnad peaksid ka ise tegema vastavasisulisi ettepanekuid. samuti me sooviksime arutelu pisut pidada mm, ümarlaua ääres, kus me peaksime vaatama, kuidas mm, saaks mm, äh, finantsinstrumente paremini koordineerida. ma teeksin veel ühe ettepaneku, mis minu meelest on oluline tuleviku jaoks. nimelt äh, mina leian, et on oluline tugevdada ka seda ex-ante tingimuslikkust. see tähendab, et äh, ressursse tuleb veelgi valikulisemalt rakendada ja need peaksid olema suunatud sellisesse projekti, millel oleks tõesti Euroopa mõõde, mitte ainult piirkondlik äh, mõõde. nii et äh, need projektid peaksid ka endas kandma Euroopa mõõdet ja ning me peaksime ka äh, takistama, vältima vahendite killustamist, näiteks minu piirkonnas sooviti regionaalset arengukava raames, kus me haldame kõiki vahendeid. sooviti, et see keskenduks ainult viie, viiele põhieesmärgile, mis on ära toodud Euroopa strateegias kaks tuhat kakskümmend, see puudutab kliimamuutuste vastast võitlust, vaesusevastast võitlust ja nii edasi, nii et ka meie regionaalarengu kava keskendub nendele viiele eesmärgile ja seetõttu me suuname nii struktuurivahendeid kui ka teised avaliku sektori vahendid just nende viie eesmärgi saavutamisele. ja mina arvan, et meie võiksime seda seost struktuurifondide ja strateegia kakskümmend kakskümmend vahel veelgi tugevdada selleks, et me saaksime tõesti korraliku, tugevatel alustel rajaneva ühise strateegia, mis äh, arvestaks erinevate regionaalsete äh, piirkondadega äh,, eripäradega ja oluline on see, et äh, meil oleksid üle-euroopalised ühised eesmärgid. aga nagu öeldud, tuleb siin alati arvestada ka piirkondlike eripäradega ja et tänu sellisele loogikale saaks vältida vahendite killustamist ja saaks äh, ka ressursse paremini äh, koondada just majanduskasvu edendamisele. ja ma arvan, et me ei peaks kartma ka öelda, et me oleme makroökonoomilise reaalsuse vastu, kuigi paljud seda tollal soovisid rõhutada ma arvan, et see on just Hispaania ja Portugali jaoks äärmiselt oluline, et aastal kaks tuhat seitseteist, aga oluline on, et, et komisjon siin osas äh, natukene avanes, aga me peame arvestama sellega, et piirkondadel tegelikult mingit vastutust äh, nende eesmärkide täitmisel ei ole, mis on ähm, stabiilsuspaktiga kehtestatud ja seetõttu võivad siin ilmneda ka negatiivsed mõjud äh, riigile. ja seetõttu ei tasuks ka imestada, kui Euroopa Liit satub jällegi ohtu, et teda vaadatakse ainult kui bürokraatlikku masinavärki, et midagi, mis lihtsalt eeskirju seab ja selliseid eeskirju, mis Ähm, takistab majanduskasvu edendamist ja ma võin teile kinnitada, et minu piirkond ja kindlasti ka paljud teised piirkonnad on väga palju teinud selleks, et ähm, ähm, kaasajastada meie elukeskkonda, äh, oma ettevõtlust edendada, me oleme erinevaid toetusmeetmeid selleks ette näinud ja oleme saavutanud need eesmärke tänu Euroopa Liidu vahenditele, nii et Euroopa Liidu vahenditele panustamisel on väga oluline roll olnud nii et me peame leidma ähm, ka viisi, kuidas ähm, Euroopa Liidu panust äh, meie kodanike, ähm, kodanikele paremini tutvustati. nüüd, mis puudutab äh, bürokraatia vähendamist, siis jah, kontrollid on väga olulised, aga ma arvan, et äh, me peaksime siiski rohkem keskenduma just lõpptulemusele, me peaksime vaatama, kas see poliitika, mida me läbi viime, on ka tulemuslik ja ühtekuuluvuspoliitika eh, peale aastat kaks tuhat kakskümmend eh, peaks meie meelest eh, need esialgseid eesmärke järgima, nii et piirkondade vahelist ebavõrdsust vähendama ja neid rohkem mm, konsolideerima. nii et oluline on ikkagi see, et Mr Brokers, the floor is yours to continue with your aitäh ja nüüd äh, härra Brooks, palun um,. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt ennast tutvustada, minu nimi on Nicolas Brooks ja ma vastutan regionaalpoliitika eest Euroopa mereliste järelade konverentsi raames. täna on minu ülesandeks teile rääkida kahe uuringu tulemustest. Need uuringud viisime me Euroopa mereliste järelade konverentsi ehk CPMR-i raames läbi ja esimesest uuringust räägin ma natuke pikemalt, see on seotud ühtekuuluvuspoliitika finantsinstrumentide territoriaalse mõõtmega. ja pärast seda räägin ma paari minuti jooksul ka teisest võtmetähtsusega uuringust, mille me viisime läbi eelmisel aastal ja mis puudutab territoriaalse mõõtme või õigemini siis regioonide tähtsust äh, ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisel. Te leiate mõlemad uuringud paberkandjal ka sellest ruumist siin CPMR on viimastel aastatel kogunud tõendeid, kui nii võib öelda, tõendeid selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika toimib. üks peamisi aspekte, mida tahtsime uurida, oli finantsinstrumentide kasutamine. me vaatasime olemasolevaid raporteid, me teadsime, et neid on olemas. ka Regi komisjon oli neid raporteid koostanud. aga ükski neist ei uurinud täpselt neid aspekte, mis meid huvitasid esimene selline aspekt on küsimus, kas ühtekuuluvuspoliitika finantsinstrumentide puhul on üldse territoriaalne mõõde olemas. ja teiseks tahtsime me uurida seda, kas finantsinstrumendid on kõige sobivamad instrumendid, mille abil on võimalik saavutada ühtekuuluvuspoliitika eesmärke. selle aasta alguses me viisime läbi uuringu erinevates regioonides, osales kolmkümmend kuus regiooni ning need regioonid olid pärit viieteistkümnest erinevast liikmesriigist Te näete siin nüüd kaarti ja nendel kaartidel on osalenud regioonid märgitud. me tagasime ka selle, et oleks kaasatud nii rohkem arenenud kui vähem arenenud regioonid ja ka üleminekuregioonid ja lisaks me siis hõlmasime saare piirkonnad, sest need on erilised regioonid. uuring näitas meile väga selgelt nelja asja kõigepealt Euroopa Komisjon on eeldanud, et finantsinstrumendid on tõhusad. Te teate kindlasti kõik paremini kui keegi teine, et selle programmeerimisperioodi alguses ütles Euroopa Komisjon, et finantsinstrumendid aitavad kaasa tuua majanduskasvu ja luua töökohti, et need loovad finantsvõimekuse ja äh, õhutavad erasektorit ühtekuuluvuspoliitikas äh, kaasa lööma. me tahtsime seda testida esimene tulemus, mille me saime, ongi see, et Euroopa Komisjoni eeldused on tõesed, finantsinstrumendid aitavad kaasa tuua majanduskasvu ja luua töökohti. näitan teile jällegi kaarti, kus on näha, kui paljusid VKE-sid toetati, kui palju anti laenusid ja tagatisi teiseks, tõepoolest, finantsinstrumendid aitavad kaasa tuua finantsvõimekuse suurendamist, ma ei hakka kõiki neid näiteid ette lugema. siin on näiteks Languedoc-Roussilloni regioon, kus finantsvõimekus oli koguni viie koma kaheksa kordne, seda siis tänu Euroopa Liidu instrumentidele. peale selle on tõsi, et finantsinstrumendid meelitavad ligi erasektori investeeringuid mõned regioonid ütlevad, et ka finantsinstrumentide ülesehitus oli kriisi ajal neile väga kasulik. teine peamine tulemus, mis selgus ja mille tõttu me regioonide arvamust üldse ka küsisime, on siis see, et finantsinstrumendid ja grandid ei ole omavahel täielikult asendatavad. see on nii sellepärast et finantsinstrumendid ei sobi kõigi üheteistkümne temaatilise eesmärgi ja vastavate poliitikate toetamiseks. kui te vaatate seda parempoolset kaarti või graafikut, siis te näete, kui palju erinevaid finantsinstrumente on kahekümne kolmes regioonis kasutusel, kakskümmend kolm regiooni üldse kasutavad neid instrumente. Te näete, et erinevate temaatiliste eesmärkide, näiteks üks, kolm ja neli puhul on need väga äh, väga tõhusad, need puudutavad siis innovaatilisust, süsinikuvaest majandust ja VKE-de toetamist, kuid teiste eesmärkide puhul ei ole finantsinstrumendid nii tõhusad. üks regioon ütles meile, et kui te tahate rahastada riskantseid või innovaatilisi projekte, siis mõistlik on kasutada grante finantsinstrumendid on parimad siis, kui me räägime turulähedastest programmidest, nagu meile tegelikult juba selgitas ka härra Rossi. veel üks asi, mis me teada saime, oli see, et finantsinstrumente kasutatakse vähem ja nad on vähem tõhusad vähem arenenud regioonides, saartel ja hõredalt asustatud piirkondades. pigem on mõistlik neid kasutada seal, kus turud on küpsed ja konkurentsivõimelised ning samuti juhul, kui rakenduskavad on väga väikesed, näiteks nagu Hollandis, siis ei ole finantsinstrumendi kasutamine põhjendatud, sest selle käivitamine on kulukas. peale selle peetakse finantsinstrumente konkureerivateks ka sisemaiste finantstoodetega, ehk siis äh, selliste laenude, tagatiste ja teiste vahenditega, mis on äh, siseriiklikul tasemel juba olemas aga me peame endalt küsima, kas ühtekuuluvuspoliitika finantsinstrumente on mõistlik kasutada, see on mõistlik ainult siis, kui ta annab äh, mingit lisandväärtust peale selle tahaksin öelda, et finantsinstrumendid küll toimivad, toimivad, kuid äh, nende edu sõltub ennekõike sellest, milline on äh, regioon, milline, milline on selle regiooni spetsiifika ja milline on liikmesriigi spetsiifika, sellega on alati väga oluline arvestada. neljas ja viimane sõnum, mida ma tahan teieni tuua, on see, et finantsinstrumendid on väga keerulised me saame CPMR-is aru, et praegu vaadatakse neid instrumente keskpika perspektiivi ülevaatuse käigus üle ja püütakse seda ehm, protsessi lihtsustada. regioonid ütlevad, et äh, tihti tekivad äh, erinevate õigusaktide kattuvused ja ehm, mõnikord lähevad need õigusaktid ka konfliktide, äh, konflikti omavahel, näiteks riigiabi juhised ei pruugi sobida finantsinstrumentidega ja näiteks Hiina, näiteks Hispaania, vabandust, tõi välja, et nad küll kasutasid finantsinstrumente eelmise programmeerimisperioodi jooksul, kuid sel korral otsustasid seda mitte teha, sest see on liiga keeruline. välja toodi ka see, et abikõlbulikkuse kriteeriumid, mida üldse saab rahastada, on liiga kitsad, see on suureks probleemiks. ja lõpuks on uurimusest ka väga selge, et haldussuutlikkus ja ekspertteadmiste tase on regiooniti tõesti väga erinevad mõned regioonid, kes olid eelnevalt finantsinstrumente kasutanud, kasutasid neid nüüd uuesti just sellepärast, et neil oli kogemus juba olemas ja see andis neile eelise. sellega siis võtan kokku oma ettekande esimese osa ja toon välja mõned soovitused. nagu president Rossi juba ütles, usume ka meie, et tõendid näitavad selgelt järgmist tulevikus tuleks ühtekuuluvuspoliitika raames grante ja finantsinstrumente kombineerida. meil on mitmeid eesmärke ja missioone, mille puhul on finantsinstrumendid sobivad ja on ka neid, kus tõhusam oleks kasutada grantide andmist. finantsinstrumentide kasutamise suurendamine ei peaks olema eesmärk iseeneses, sest võib kaasa tuua pettusi ja rikkumisi sellest me rääkisime pikalt ka Euroopa mereliste järelade konverentsil ja äh, viimane väga oluline sõnum on see, et õigusloome peaks olema paindlikum, et finantsinstrumente saaks kasutada paindlikumalt. paari sõnaga tahaksin rääkida ka teisest uuri-, uuringust ning see puudutab seda, milline on regioonide ja partnerlussuhete roll ühtekuuluvuspoliitikas praegusel programmeerimisperioodil me vaatasime kurikuulsat artiklit viis, mis puudutab partnerlust ja mitmetasandilist haldust ja tahtsime teada, kui palju on regioonid tegelikult ühtekuuluvuspoliitikasse hõlmatud. me saime umbes nelikümmend vastust neljakümnelt regioonilt, mis paiknevad kuueteistkümnes erinevas liikmesriigis. Te näete jällegi kaarti. ja näete, kui erinevad regioonid meie uurimuses osalesid. kaart näitab ka seda, milline on regioonide vastutus. me leidsime tegelikult, et puudub korrelatsioon detsentraliseerituse ja vastutuse määra vahel. ehk siis see, milline on eh, tsentraliseerituse mudel, ei vasta sellele, kes mille eest vastab, seda nägime, vastutab, seda nägime väga selgelt näiteks Hispaania näitel paljud pädevused on toodud regionaalsele tasandile, kuid paljud on ka kesktasandil. ja eh, saare regioonide puhul nägime, et eh, saartel on tegelikult väga vähe eh, vastutust, kuigi nad on kaasatud. see on päris huvitav. regioonid peavad artikli viis menetlust väga edukaks aga nagu ma juba ütlesin, on suur vahe, kas olla lihtsalt kaasatud või ka vastutada selle eest, kuidas eh, fondide raha kasutatakse. me nägime uuringust ka seda, et eh, probleemid tekivad osaliselt eh, CPMR-i artikkel viie sõnastuse ebamäärasusest. võib ju öelda, et artikkel viis on täidetud, aga see ei tähenda tegelikult, et regioonid oleksid artikkel viis alusel tegelikkuses väga aktiivselt kaasatud me uurisime eraldi ka saarte küsimust ja leidsime, et ei ole mitte mingeid tõendeid selle kohta, et artikkel sada seitsekümmend neli tegelikult annaks äh, saare piirkondadele mingisuguse eristaatuse. siin on uus graafik, mida on võib-olla veidi keeruline näha, aga siin me näeme, mismoodi temaatilised eesmärgid jagunevad ja kuidas jagunevad pädevused regiooniti sellest võime järeldada seda, et isegi äh, tsentraliseeritud riikides kaasatakse regioone siiski, vähemalt äh, haldustasandil on nad siiski kaasatud kõikide temaatiliste eesmärkide täitmiseks, täitmisesse, mis ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvad. ja lõpuks tooksin jälle mõned soovitused seoses selle uuringuga. me usume, et partnerlussuhted oleksid kvaliteetsemad, kui artikkel viis ei oleks nii-öelda hambutu ja seda võiks Euroopa Komisjon meie meelest tulevikus äh, uurida. artikkel viis peaks olema sõnastatud selliselt, et äh, partnerlussuhted oleksid kvaliteetsed ja selleks oleks vaja regioonidele anda rohkem vastutust, Euroopa Komisjon võiks olla nii-öelda valvuriks nende partnerlussuhete täitmisele tegelikkuses. ning peale selle arvame, et äh, saare regioonidele tuleks pöörata erilist tähelepanu, sest meie uuringust selgus, et tegelikult neil praegu mingit eristaatust ei ole. suur tänu! suur tänu ka teile, härra Bruks! palun võtke vastu minu vabandused, sellepärast et kõik kohalviibijad teavad ju, et ma hääldan nimesid väga halvasti. kahjuks juhtus ka praegu nii, nii juhtub igal koosolekul. me jätkame nüüd aga aruteluga, kõigepealt saab sõna proua Kessler. Äh, äh, tanto eh, il... suur tänu! kõigepealt tahaksin ma öelda aitäh asepresidendile, eh, CPMR-i esindajale. tänan teid selle eest, et te rääkisite meile nendest aspektidest, mis praegu ühtekuuluvuspoliitikat puudutavad. ma arvan, et me tegelikult mõistame mõtteid praegu paremini kui siis, kui regikomisjon tööle hakkas. Teie panus on kahtlemata väga hea ja aitab meil kujundada meie poliitikat ka tulevikus. tahaksin teha paar kiiret märkust. üks esimesi asju, millest president Rossi meile rääkis, on seotud sellega, et ühtekuuluvuspoliitika on mõeldud kõikidele regioonidele ja kõige hiljutisemad statistilised andmed aastast kaks tuhat neliteist näitavad meile seda, et mitte ainult ei valitse praegu regioonide vahel suured käärid, ennekõike siis eh, Euroopa südames asuvate regioonide ja äärealade vahel, vaid viimase programmeerimisperioodi jooksul, kui väga vähesed erandid välja arvata, on kõik regioonid pidanud kannatama kriisi tõttu. seetõttu on langenud ka investeerimispotentsiaal ja ühtekuuluvuspoliitika peaks aitama kõiki regioone, et nad oleksid konkurentsivõimelised võrreldes ülejäänud maailmaga ühtekuuluvuspoliitika ongi ju mõeldud selleks, et aidata Euroopal kriisi ajal siiski jääda maailmas konkurentsivõimeliseks. ma olen nõus sellega, mida härra Rossi rääkis. ja arvan selle põhjal, mida te olete meile rääkinud, et meil tõepoolest oleks vaja seda poliitikat lihtsustada. kohalikud asutused ja haldusasutused ilmselt äh, nõustuvad sellega. meile esitatakse kindlasti ka konkreetsed ettepanekud selle kohta, mida me võiksime ühtekuuluvuspoliitika osas äh, ette võtta, et me saaksime anda omapoolseid soovitusi äh, lihtsustamiseks. praegu töötab sellega üks komisjon, aga ma arvan, et meil oleks tegelikult äh, lisaks vaja ka nende isikute arvamusi, kes tegelikult äh, nendest fondidest raha saavad ja seda raha haldavad. ma tahaksin küsida härra Rossilt seda, mida ta arvab sünergia kohta. pean silmas sünergiat äh, Junckeri plaani ja EFSI ning ühtekuuluvuspoliitika ja ka regionaalpoliitika fondi vahel. me oleme olnud seisukohal, et Junckeri plaan peab olema eh, kogu Euroopa Liidu töö keskmes ning nii, nagu härra Brooks ütles, on võimalik eh, saavutada Junckeri kava abil ka sünergia, sest Junckeri kava aitab eh, kaasa tõmmata erasektori investeeringuid. Neid investeeringuid oleks võimalik koordineerida regionaalpoliitika raames üldiselt. see annaks võimaluse sekkuda eh, turukriiside puhul ja nende ettevõtjate kaitseks, kellel ei ole võimalik erasektorist abi saada, nii et ikkagi toimuksid vajalikud investeeringud. ma tahaksin, et te tooksite ka mõned näited selle kohta, mida on võimalik teha. kuidas on võimalik saavutada sünergiat regionaalfondi ja regionaalfondidest saadava raha vahel selleks, et äh, tegelikult äh, need äh, eesmärgid saavutataks ja projektid ellu viidaks. kuidas saab Junckeri kava meid aidata ühtekuuluvuspoliitika ähm, osas? praegu me oleme jõudmas selle plaani teise etappi, teise poolde ja me tahaksime seetõttu teada ka teie seisukohti kas te võiksite meile täpsemalt rääkida, kuidas see vajalik sünergia saavutada? ma eeldan, et neid kavasid ei ole tegelikult praeguseks kaardistatud, sest sünergiaprojekte on väga vähe. aga kas te saaksite ikkagi tuua mõned näited, sest ma eeldan, et see on kindlasti võimalik? kuidas me saame siis Junckeri kava teise etappi liikuda, kuidas me saame luua need seosed regionaalpoliitikaga, suur tänu! aitäh, härra Jakovtšitš, teil on sõna. suur tänu lubage mul kasutada võimalust öelda tere oma vanale sõbrale härra Rossile Tuskanast. me tegime suurepärast koostööd siis, kui mina äh, töötasin ühes aruandlusprojektis. on äh, väga tore teid täna siin näha ning kohe alguses tahaksin öelda üht. ma olen tegelikult sellest rääkinud siin äh, mitu korda. ma jätsin oma südame Istriasse see, aga siis, kui minust sai Euroopa Parlamendi saadik, tulin ma tööle siia seetõttu tahaksingi ma kohe sõnavõtu alguses öelda teile, et ma jagan kõiki neid murekohti, mida härra Rossi oma ettekandes tõstatas. ta ütles, et härra Juncker ei ole tegelikult äh, rääkinud ühtekuuluvuspoliitikast ja regionaalpoliitikast siis, kui ta pidas äh, kõne olukorrast liidus, kuid mina arvan, et see ei olnud juhuslik ma ei ole nii väga kindel, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on meil olemas tõhus või vähemalt parem regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika. ma ei usu ka, et meie tõukefondid oleksid siis paremad. ma olen seisukohal, et Euroopa poliitika liigub tegelikult teises suunas ja regionaalne aspekt on praegu jäänud tahaplaanile ning meie prioriteedid Euroopa Parlamendis on hoopis teised sellepärast ma toetaksin härra Rossit ja ka CPMR-i, sest ähm, ka mina olen olnud selle konverentsi liige. ma arvan, et te peaksite tegema lobitööd oma valitsuste hulgas, et nad tugevdaksid ühtekuuluvuspoliitikat, kui meie eesmärk on säilitada ühtekuuluvuspoliitika senine roll. ma olen täiesti kindel, et äh, lähimuspõhimõte, mille Lissaboni leping meile annab, on küll olemas, aga selle ellurakendamine on keeruline ja see on toonud ka tagasilööke. tahaksin öelda veel üht. ma nõustun, et äh, stabiilsuspakti ei tohiks äh, sanktsioneerida me rääkisime sellest eile ja ma ütlesin, et ma ei tahaks esile tuua mingeid detaile, nendest vestlustest, mida olen pidanud Portugali ja Hispaaniaga, aga praegu tahaksin ma ikkagi üht-teist öelda. väga huvitav oli kohtuda äh, Baski ja Katalaani kolleegidega ning ALDE fraktsiooni liikmed ütlesid, et me ei peaks arvesse võtma Hispaania valitsuse praeguseid seisukohti. jah, äh, see puudutab nüüd väga keerulisi äh, viiteid ja seoseid, aga see, millest rääkis härra Rossi, toimub ju hoopis teisel tähtsuse tasandil. seetõttu ma tahaksingi osundada, et kui me ei suuda piisavalt rahastada regionaalseid projekte, siis selle all kannatavad kodanikud, aga neid ei tohiks karistada. võib-olla ma võiksin rääkida regionaalpoliitikast veel pikalt, aga lubage mul lõpetada sellega, et ma ütlen veel kord, et mul on väga hea meel, et härra Rossi siin meie juures on, aitäh! Grazie, grazie president, thank you! suur tänu, lugupeetud äh, proua esimees, ma tänan kõigepealt äh, samuti härra Rossit, tänan äh, ka härra Pruksi selle eest, et nad on täna siia meie ette tulnud me peame tõepoolest uuesti oma tähelepanu pöörama äärepoolsetele merelistele aladele või merelistele äärealadele. aasta tagasi vaatasime me siin komisjonis ka ühte resolutsiooni projekti, me rääkisime isoleeritud regioonidest ja veebruaris võttis Euroopa Parlament selle resolutsiooniga vastu ka tollele tekstile oleks praegu asjakohane pöörata tähelepanu. see on esimene asi, mida ma tahtsin öelda ja teine asi on ehk vähem oluline, aga ikkagi tooksin välja, et siis, kui täiskogul toimus debatt, siis oli diskussioon väga elav ja see diskussioon tegelikult jätkub veel regikomisjonis. niisiis, Euroopa poliitikat tahetakse ümber kujundada just äralade jaoks ja enklaavide jaoks. kõik need teemad on ühtekuuluvuspoliitika arutamisel olulised. me ei vaata siin ainult ähm, transpordiküsimusi või kultuuriküsimusi, me vaatame ikkagi ka territoriaalset mõõdet ja seda on oluline arvestada ka siis, kui me räägime keskkonnaalastest piiridest ja piirangutest mis on ju samuti seotud sellega, et teatud aladel on raske saavutada majanduskasvu ja luua uusi töökohti. meil on vaja täielikke ühtekuuluvust, sest ähm, regikomisjon ja ka tööhõivekomisjon äh, on äh, sellised komisjonid, mis nende teemadega tegelevad, aga tegelikult on institutsioone ju veel, on palju teisigi, kes töötavad äärealade hüvanguks. ma toon ka mõned näited. aga ei hakka väga põhjalikult siiski äh, sel teemal rääkima. komisjon on teinud ettepaneku ka riigiabi reeglite kohta. me vaatame seda praegu näiteks ka Sitsiilias, kus äh, mina olen sündinud ettepanekus vaadatakse täpsemalt seda, kas äh, riigiabi reegleid võiks äh, leevendada selliste lennujaamade suhtes, kus on vähem kui kolm miljonit reisijat juhul, kui järgmise lennujaamani on äh, rohkem kui sada kilomeetrit, kuigi see teine lennujaam toimib hästi. see on väga spetsiifiline ettepanek ja sealseid nõudmisi on tegelikult väga raske täita. tihti on reaalsuses olemas just selline piirang, et äh, inimestel ei ole võimalik kogu aeg sõita sellesse teise lennujaama. see uus äh, riigiabi teemaline ettepanek peaks tegelikult sisaldama rohkem lisatingimusi, ja rohkem erandeid äh, äärepoolsete piirkondade jaoks. meil on vaja midagi teha, ka CPMR peaks siinkohal kaasa rääkima, sest tal on oma kindel roll. CPMR koondab ju ühiseid huve ja me peaksime CPMR-iga siiski äh, kindlasti arvestama, me peaksime rääkima ühehäälselt ja seda ka riigiabi küsimustes riigiabi regulatsiooni kergendamine või äh, leevendamine tegelikult on ju kõigile kasulik, see annab palju uusi võimalusi just nimelt transpordisektoris ja transpordisektor mõjutab inimeste elu ka äärealadel iga päev. muidugi peab ka äärealadel olema konkurents, aga kui me räägime transpordist siis aastal kaks tuhat kaheksa räägiti viimati lennuliiklusest ähm, seoses, seoses siis riigiabiga. me peame aru saama, et lennusektor on tavaliselt regioonile sotsiaalmajanduslikult väga oluline, aga samas peavad kõik lennusektori ettevõtjad ju samuti täitma Euroopa Liidu nõudmisi. see ei ole kõikidel, kõiki marsruute pakkudes alati lihtne Euroopa Komisjon on alustanud äh, konsulteerimist avaliku sektoriga ja teemaks on see, kuidas neid äh, struktuurseid äh, ebakõlasid või strukturaalseid ebavõrdsusi saaks, saaks ühtlustada regioonid on erinevad ja ma võiksin siin veel pikalt rääkida, näiteid tuua, aga ütlen praegu lühidalt seda, et me peame kindlasti kaitsma just äärealade huve ja selle küsimusega võiks rääkida ka selles küsimuses võiks kaasa rääkida ka agrikomisjon, sest ka põllumajandus on neis piirkondades väga oluline. viimaks tahaksingi öelda seda, et äärealadest tulevad äh, põllumajandustooted on tavaliselt äh, keskmisest palju kallimad ja äh, ka neid tooteid saab erinevatel viisidel turundada ka seda tuleb äh, arvestada, kui me hakkame regulatsioone muutma, aga selle küsimusega ei saa tegeleda regi komisjon üksi. seega on väga tore näha, et teil on olemas ad hoc äh, strateegia, sest see teema on tõesti väga oluline, aitäh! suur tänu! Euh, suur tänu, proua esimees, ma tahaksin tänada ka härra Rossit ja härra Bruksi nende sõnavõttude eest ma arvan, et see mõttevahetus toimub väga õigel ajal, sest siin tõstatati mitmeid teemasid, mis on regikomisjoni, regikomisjonis nagunii praegu arutlusel. Te rääkisite näiteks finantsinstrumentide alal läbi viidud uuringust ja ühtekuuluvuspoliitikast, mis peaks aitama kaasa regioonide hüvangule, nagu meie kolleeg siin ka pikalt rääkis kohe alguses võin öelda, et ma nõustun selle analüüsiga, mida on, mis siin on esitatud. ehk siis, et finantsinstrumendid on kaasa toonud lisandväärtust. aga finantsinstrumentide kasutamine ei saa olla eh, süsteemne, sest et eh, finantsinstrumenti kasutatakse vastavalt riigi või regiooni vajadustele ja vastavalt eh, rahastatavale projektile sellisel seisukohal on äh, ka Prantsusmaa regioonid. me oleme vastu sellele, et finantsinstrumente võiks kasutada süsteemselt, automatiseeritult ja indekseeritult. vastupidi, me arvame, et finantsinstrumendid on nii-öelda intelligentseteks vahenditeks, mida tuleks kasutada paindlikult ja täienduseks sellele, äh, mis on juba olemas nii et äh, finantsinstrumendid on ühen-, ühtekuuluvuspoliitika täienduseks peale selle on ühtekuuluvuspoliitika tulevik meile kõigile väga oluline ja ma tahaksin küsida üht. CBMR rõhutas seda, et ühtekuuluvuspoliitika struktuur peaks arvestama rohkem regionaalseid vajadusi ja regioonide sissetulekuid. on selliseid regioone, kes on nii-öelda alalised mahajääjad, nemad peaksid olema prioriteetsemad ja ma tahaksingi küsida, kas CBMR kavatseb arvesse võtta ka teisi näitajaid kui SKT, teisi mingisuguseid täiendavaid äh, indikaatoreid, aitäh! Äh, ma tänan, minagi tänan väga härra asepresident Rossit ja direktor Brooksi, et nad tulid täna meie komisjoni, me hindame seda väga kõrgelt, mida te teete regionaalpoliitika vallas ja ka CPMR-is ja teie uuringud, mida täna tutvustasite <clears throat> ja puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat tulevikku ja finantsinstrumente väga suureks abiks, meie suhtume finantsinstrumentidesse kriitiliselt, aga ma tahaksin ka eh, olla nõus sellega, mida eelkõnelejad ütlesid, meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat mitte ainult majanduse jaoks, jaoks, vaid ka territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks ja et regioonidel sellest kasu tõuseks. mõnedes regioonides on see ainus viis, kuidas avaliku sektori investeeringuid saada praegusel kriisi ajal nii et meil on vaja siin ühtekuuluvuspoliitikat hoopis suurendada, mitte vähendada ja meil on vaja paremat ühtekuuluvuspoliitikat, millest siin räägiti, ma olen sellega täiesti nõus. ja ütlesite ka, et bürokraatiat peab vähem olema ning äh, samuti on vaja läbipaistvust korruptsiooni vastu võidelda. sellest ka muutub ühtekuuluvuspoliitika paremaks. mul on konkreetne küsimus teile proua Presso juba rääkis sellest, üks kõige suuremaid väljakutseid hetkel on see eh, paradigmade muutus investeeringute poliitikas. tõeline oht on tekkinud ühtekuuluvuspoliitikale seetõttu, et eh, vahendeid võidakse mm, vähendada eh, ka ja Junckeri plaanist mm, investeeringute tegemine eesmärgid on hoopis teised. meil on vaja ikkagi suunata investeeringud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide täitmiseks, e, sihipärastada. kuidas teie näete väljakutseid, mida paradigmade muutus on kaasa toonud? minu arvates, mida te pea, mis peaks toimuma sisuliselt ja struktuuriliselt, et e, need uued investeerimispoliitika instrumentid, rahalised vahendid tõesti hakkaksid toimima nõnda, et ühtevuspoliitika solidaarsuse aspekt kuhugi ei kaoks. suur tänu, härra Seller. suur tänu, proua esimees. ja minagi tänan eh, meie eh, külalisi ja paraku sain ma teie uuringutest teada alles täna, mul on kahju, ma oleksin tahtnud eelnevalt nendega tutvuda põhjalikumalt. nüüd see mulje, mis teie ettekandest jäi, see puudutab äh, komisjoni tegevust ühtekuuluvuspoliitika vallas viimastel ajal, meil on sama mulje jäänud, struktuurifondid äh, on äh, jah, Mm, Euroopa Liidu tasandil olnud hinnaline instrument, selles ei ole kahtlust, aga nüüd me peame mõtlema ühtekuuluvuspoliitika tulevikule. E, kuues aruanne näiteks ühtekuuluvuspoliitika kohta räägib ühtekuuluvuspoliitika sammastest ja üks selline sammas on piiriülene koostöö. aga paraku sellega on asjad kehvasti kas ma sain õigesti aru, et finantsinstrumente te kiidate? mind huvitaks, et millistes riikides, mis ajal te uuringu läbi viisite? jah, meil on aruanne viimase perioodi finantsinstrumentide toime kohta ja see uuring, mida meie nägime, näitab hoopis teistsuguses valguses, öeldi, et finantsinstrumente kasutatakse tihtipeale selleks, et struktuurifondide raha välja maksta, selleks, et kvoote täita, aga see raha ikkagi äh, läheb pankadesse, jääb sinna toppama ja need, kes tegelikult selle raha adressaadid peaksid olema äh, VKE-d, äh, enamasti jäävad sellest rahast ilma, nendeni see raha ei jõua ja tulemuseks on see, et need finantsinstrumendid mm, jäävad äh, mõjuta, isegi pisikest mõju ei ole neil seetõttu, kas kui teil on teistsugune kogemus, siis me väga tahaks selle kuulda, kuulda, tänan. suur tänu, proua Demato. suur tänu, ma tahan tänada härra Russit ja härra Bruksi ja tuleks kohe küsimuste juurde. üks puudutab äh, kaasfinantseerimist ja struktuurifonde. me teame, et äh, siin kohalike omavalitsuste kaasamine on olnud äh, ebapiisav. nüüd teine küsimus. makromajanduslik tingimuslikkus. selles küsimuses ma usun, et te olete meiega nõus, et artikkel kakskümmend kolm vajab läbivaatamist, et on vaja äh, täielikult äh, loobuda teatud öö, äh, tingimustest mis tingivad, mille, mille täitmine toob kaasa rahaliste vahendite peatamise, kui põhjused on sellised, mis üldse ei sõltu riigist. kas teil on ka mõtteid selle kohta ja härra Bruks, teil on küsimus, kas teil on plaanis mingid öö, Äh, uuringut ka läbi viia selle kohta, kuidas finantsinstrumente äh, vähem arenenud piirkondades kasutatakse. Äh, ja siis keskmise arenguga ja väga hästi arenenud piirkondades kasutatakse, kas on mingi selliseid võrdlevaid analüüse teil plaanis läbi viia? härra Maletitš. proua Maletitš, ma tänan. minagi tervitan meie külalisi ja tänan ettekannete eest eh, härra Rossit ja härra Bruksi. ma olen teiega nõus ja kõigi kolleegidega nõus, et meil on väga palju igasuguseid öö, eh, uuendusi nagu temaatiline kontsentratsioon, tulemustele paremini orienteeritus, eh, parem majanduspoliitika, prioriteetide ja regioonide vajaduste öö, sidususe parandamine ja et Eh, et on vaja paremini koostööd teha rakendamise vallas, meil on ka palju instrumente, mida ei kasutata veel praktikas piisavalt, näiteks finantsinstrumendid. paljud liikmesriigid ja piirkonnad üritavad finantsinstrumente kasutamist vältida, ehkki nendest tõuseks suur tulu. ja näiteks viimane kord räägiti räägiti lihtsustatud kulude variandist, mis on väga tervitatav praktikas. ja kuidas siis nii, et piirkondade haldusasutused, institutsioonid üritavad ikkagi vältida selle kasutamist. no on selge, et me peame rohkem vaeva nägema kõige selle rakendamisega, mis on ära otsustatud ja partnerluse põhimõte, sellest te ka rääkisite, tähtis on kaasata rohkem piirkonnad osalema tegevuskavade väljatöötamisel. mida teie arvate meie tuleviku ühtekuuluvuspoliitikast? et oleksid ainult piirkondlikud rakenduskavad kõikides liikmesriikides ja täielikult kaotada sellised liikmesriigi tasandi rakenduskavad, et jäävad ainult piirkondlikud rakenduskavad vastavalt määrusele. ma tänan, härra Puda. <clears throat> suur tänu. ma tahaksin tänada meie külalisi ettekannete eest need kinnitavad üle seda, mida me ka juba nagu teadsime, et ühtekuuluspoliitikal on positiivsed mõjud Euroopa Liidus, me kõik ju teame sellest, aga paraku täna me näeme, et Euroopa Komisjon kahjuks ei mõista ühtekuuluspoliitika tõelist väärtust ja üritab kujundada poliitikat, mis enam ei eh, täida neid eesmärke, milleks ta algselt kavandati. ma ei kujuta ette Euroopa Liitu ilma hea ühtekuuluvuspoliitikata, mis vastaks liikmesriikide vajadustele. siin öeldi, et eh, need vajadused on piiriülesed. Eh, me peaksime rääkima piirkondade vajadustest ja tänane olukord on kujunenud sellest, et komisjon ei ole suutnud ühtekuuluspoliitikat nähtavamaks muuta ja nüüd tuleb minu küsimus. jah, et need järeldused eh, selle kohta, milline lisandväärtus on eh, töökohtadele loomisele igal investeeritud eurol majanduskasvule igal investeeritud eurol. peale selle lisandväärtuse, mis tuleb piirkondadesse, peab rahvas ka teadma, et see lisandväärtus on eh, tekitanud ühtekuuluvuspoliitika. me teame, et Brexiti poolt oldi just nendes piirkondades, kus, kuhu oli eh, lausa valatud Euroopa Liidu rahalisi vahendeid aga samas ikkagi seal inimesed hääletasid Euroopa Liitu jäämise vastu, nii et on, üks lahendus on muuta ühtekuuspoliitika palju nähtavamaks. ja äkki oleks vaja uuringuid selle kohta, kuivõrd üldse üldsus teab meie ühtekuuluspoliitikast. ja viimane härra Van Nistelrooy. jah, ma tänan CPMR-i esindajaid siin Teie külaskäigud on alati väga viljakad olnud. härra Rossi, teilt ma tahaksin küsida. Eh, te ütlesite, et hoidke alles need ex-ante tingimuslikkus, spetsialiseerumine ja see tuleks ühendada tulevikus tsentraliseerituma lähenemisviisiga, see on nagu väike revolutsioon lausa sest meil on jah, ühine haldamine eh, liikmesriikide ja komisjoni vahel. see on üks võimalus või eh, teie raport ütleb, et territoriaalne ühtekuuluvus, piiriline koostöö on midagi, mis peaks kolmekordistuma või lausa kümnekordistuma see pani mind mõtlema. igatahes on see midagi täiesti uut. võrreldes sellega, mis ma varem kuulnud olen. ja veel üks küsimus on üldisema iseloomuga. ühtekuuluvus see, et ta ei ole üks peamisi tegevuspoliitikaid, Äh, praegu, äh, see ei ole probleemiks, ma usun, et kolm-nelja aasta pärast on see teema jälle väga aktuaalne, sest äh, teisiti ei ole lihtsalt võimalik. ja teie oma ettekandes ütlesite, et piirkonnad on arengute keskmes. ei pea siin meelehärmi tundma Euroopa Komisjoni arvamuste pärast. Neil on nüüd EFSI, nende lemmiklaps. ja minu küsimus on, kuidas teie näete EFSit? sest senini EFSi ühe aasta jooksul on nagu, nagu öö, öö, selline öö, kirss koogi peal et üks projekt ja teine projekt, aga seost nende vahel ei ole, nende projektide vahel, programmide vahel ei ole. seosed on kadunud, ei ole seost ei elamumajandusega ega infrastruktuuri teemadega. äkki teie kommenteeriksite seda, meie hakkasime siin mõtlema Eh, poliitika peale pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja võib-olla me peaksime olema palju kõnekamad, kõvema häälega rääkima sellest, mida me teeme praegu või lähiaastatel. ja viimane märkus on ka üldise iseloomuga eh, kuidas teie arvate, Euroopa Komisjon, neil puudub praegu toetus, härra Buda ütles sedasama, et ei ole neil nagu instrumente, mis teavitaksid sellest, mida me teeme siin ja teeks seda tõhusalt. äkki me peaksime avama selle teema ja ütlema, et inimesed ei tea teie tegemistest. Euroopa Komisjonil on aruandeid tulemas iga kolme aasta tagant selle kohta et, et kolmkümmend protsenti eh, meie kodanikest vaid tunnevad, mis asi on ühtekuuluvuspoliitika. mina arvan samas, et ainult pool protsenti meie elanikkonnast teab, mis asi on EFSI eh, või pangandus. kodanikele ei meeldi need pangandusteemad inimestel on omad mured ja pangandus ei kuulu nende hulka. äkki tuleks olla palju leidlikum poliitikate määratlemisel, tähelepanelikult tuleb kuulata, mida räägitakse, mida tahetakse. EFSi te ütlesite, ei ole ühtekuuluvuspoliitikaga samaväärne. võib-olla me peaksime poliitikat kujundama ikkagi omaenda öö, vaatevinklist ja mõtlema selle peale, kuidas seda paremini tutvustada uh,. Now... suur tänu ja nüüd ma annan sõna komisjoni esindajatele uh,. proua Panaite, palun, kas te sooviksite ka vastata? suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile! ma sooviksin lihtsalt kinnitada seda, et ma võtsin selle info teatavaks ja äh, ja need, kes tegelevad kaks tuhat kakskümmend järgsete teemadega, siis ma annan sellega info edasi, mina tegelen ise partnerlusteemaga ja ma võtsin kogu info teatavaks, et ähm, me oleme juba äh, ka põhjalikult analüüsinud neid CPMR uuringu tulemusi, meil on need tulemused juba mõnda aega olnud ja komisjoni poolest ähm, siis, mis puudutab partnerluse rakendamist, siis me äh, seirame seda väga hoolikalt liikmesriikidega läbirääkimiste raames, seda siis seirekomiteedes ja mis puudutab koostööd Euroopa Liidu tasandil, siis ähm, meil on toimumas struktureeritud partnerlus ja see toimub ähm, kaks korda aastas, kus me kohtume oma partneritega Euroopa Liidu tasandil ja me räägime siis seal ka jagatud huvidest oma partneritega, kes on esindatud meie rühmas ja need on äh, kooskõlas äh, ka ühissätete määruse artiklis viis, see puudutab siis äh, kohalikud ähm, piirkondlikud omavalitsused, ähm, kodanikuühiskonna esindajad ja nii edasi ja järgmine kohtumine leiab aset teisipäeval ja CPMR on selle liige. ta on üks kõige aktiivsemaid liikmeid selles rühmas ning see kohtumine keskendub ettevalmistavatele sammidele kaks tuhat kakskümmend ja järgneva ajastu tõendite kogumise protsessile ja ka kõikidele nendele äh, teguritele, mille alusel me töötame välja komisjonipoolse ettepaneku kaks tuhat kakskümmend järgse tegevuste kohta ühte poli-, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta. ja äh, me teavitame teid siis ka äh, peatselt selle kohtumise tulemustest, aitäh! suur tänu, Rossi, härra Bruks, väga palju küsimusi esitati teile, kas te olete valmis neile vastama? ja kes soovib esimene olla? härra Rossi, palun, sõna on teil. suur tänu kõikidele parlamendisaadikutele, kes sõna võtsid Teie märkused olid väga olulised ja paljudega neist ma võin ka nõustuda. ja ma olen nõus sellega, et ühtekuuluvuspoliitikat ähm, ka tuleb jätkata ka peale aastat kaks tuhat kakskümmend. ja esimene samm, mille me peame astuma, äh, on äh, teha ka vahekokkuvõte äh, programmeerimisperioodist. see on meie jaoks äärmiselt oluline ja see vajab ka väga palju tööd ja me kindlasti soovime ju võimalikult tõhusalt seda poliitikat kasutada ja selleks on ka vahekokkuvõte oluline. ja see on oluline ka selleks, et me saaksime optimaalselt ähm, vahekokkuvõtte koostada ja et see oleks võimalikult tulemusrikas ja me loodame ka, et me kuuleksime teie häält, nii nagu näiteks parlamendiliige Damato on seda teinud. soovime kuulda ka teie arvamusi ja oluline on ka see, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ei kasutataks teiste poliitikate eesmärkide, eesmärkide saavutamiseks. ja see tähendab, et sellised rahastuskraanid tuleks lihtsalt kinni keerata, mis praegu kaasat leiab. aga nüüd lühidalt küsimuste juurde. nüüd ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ja, ja nende rahastamine tuleb jätk-, peab jätkama ja riiklikud, piirkondlik kaasrahastamine tuleb siis, peaks lähtuma ka stabiilsuspaktist siin tuleb ähm, arvestada ka nende olulisemate probleemidega, kus võib kasu olla ühtekuuluvuspoliitika kasutamisest ja proua Damato ütles nii nagu minu äh, partei, aga ka kõik äh, Itaalia äh, piirkonnad ja ka CPMR-i piirkonnad on seda öelnud, et kui meil ei õnnestu struktuurifonde korralikult rakendada ja, ja põhjused, miks neid siin ja seal äh, piisavalt ei kasutata, on seotud sellega, et ei ole piisavalt investeeringuid. sellepärast, et stabiilsuspakt on siin takistavaks teguriseks. nii et kui meil ei õnnestu seda probleemi lahendada, siis näiteks kaheksakümmend miljonit ähm, on nähtud äh, minu piirkonna jaoks ette ühtekuuluvuspoliitikast, mille me saaksime siis äh, tagasi selleks, et äh, seda taasinvesteerida nii et me peaksime see, need vahendid uuesti investeerima, me ei peaks neid lihtsalt kuskil parkima, nii et peaks olema kohustus nende vahendite reinvesteerimiseks, aga igal juhul tuleks see eraldada, lahti siduda stabiilsuspaktist. et see oleks juba heaks stiimuliks, heaks impulsiks. ja me oleme juba mitmel korral kuulnud, mispärast sellised viivitused tekkinud on, aga igal juhul kaasfinantseerimine Ehm, peaks olema eh, täpsustat-, eh, ja mm, näiteks kaheksa, see, seda oleks ka väga lihtne kalkuleerida, näiteks kaheksakümmend miljonit jagada seitsme aasta peale ja nii edasi. nüüd edasi, mm, lihtsustamine. viivitused tekivad ka mm, seetõttu, et eh, süsteem ei ole piisavalt lihtsustatud meil on vajalik äh, siin läbida mitmed menetlused selleks, et äh, riigi abi saada ja mitte ainult selleks, et äh, Junckeri kavast toetusi saada, nii et oleks oluline, et vähemalt osaliselt see menetlus oleks lihtsustatud. siin on ähm, mitmeid olukordi, mis tekitavad ähm, ebakindluse ja seetõttu ma sooviksin tänada Ehm, ka Katania esindaja tema sõnavõtu eest, et see ei puuduta mitte ainult Itaaliat, vaid ka teisi piirkondi, teisi liikmesriike. see puudutab ka teisi mm, äärealasid ja ka merelisi äärealasid. nüüd eh, see eh, makroökonoomiline tingimuslikkus. ilmselge on see, et eh, me peaksime tagama selle, et siin ikkagi saavutatakse tulemusi. minu jaoks on oluline ikkagi see, et vastutus ähm, võetakse, tehakse ettepanekuid ja et äh, struktuurifonde kasutatakse äh, teisiti, selle asemel, et neid äh, millegiga as asendada ja, ja ei tuleks siin ka mingeid sanktsioone ette näha. sest ma olen täiesti nõus sellega, et see vahendite killustamine on olemas ja ja see on kindlasti nõrgaks kohaks, sellepärast et paljudes piirkondades, kus viivitused on tekkinud, oleme me seda mõju näinud. lõppude lõpuks kakskümmend kakskümmend äh, strateegia eesmärgid ja struktuurifondide eesmärk ja nende vahelist seost tuleks parandada. ma arvan, et see on õige tee. ja see tähendaks et äh, struktuurifondid ja ühtekuuluvuspoliitika saaksid äh, tugevama äh, rolli ka Euroopa Liidu majandussotsiaalpoliitikale. nii et sellega tuleks senisest rohkem arvestada. et tuleks rohkem kaasata struktuurfondid ka strateegia kaks tuhat kahekümnesse. ja siis peaksid piirkonnad ise otsustama, mida nad teevad selleks, et konkreetseid eesmärke saavutada. ja veel üks punkt, mida ma sooviksin käsitleda ja tooksin ka mõningad näited selle kohta. ja see puudutas ka proua Presso ja teiste eh, kommentaare. Nad rääkisid sellest, ehm, mis puudutab eh, megaprojektide eh, läbiviimist siin peaks olema võimalus ähm, nende, neid projekte siduda äh, Junckeri kavaga ja Junckeri kava vahenditega. selleks, et äh, saavutada äh, suurem lisandväärtus. aga veel kolm punkti selle kohta. me kaalusime seda, mil määral me saaksime struktuurifonde kasutada konkreetsete valdkondade jaoks näiteks ähm, mõningate valdkondade jaoks struktuurifonde ette nähtud ei ole ja seetõttu oleks oluline ähm, selline äh, lahendus leida, et saaks kasutada ka Junckeri kava vahendeid. teiseks, ähm, mis puudutab linnade mobiilsust, mis puudutab äh, linnatransporti siinkohal oleks äh, oluline äh, luua juurdepääs Junckeri kava vahenditele, et äh, ka siin omapoolne panus anda ja kolmandaks struktuurifondide puhul on ka finantsstruktuuri poliitika ja siinkohal oleks väga hea komisjoniga arutelusid pidada selleks, et saaks kasutada Junckeri kava vahendeid koos struktuurivahenditega, et ähm, ka erasektoris investeeringuid edendada, ma tooksin ähm, mõningad äh, näited ka, siin juba räägiti sotsiaalpoliitikast, ähm, räägiti vaesuse vastasest võitlusest, äh, lõimimisest, äh, et selle tulemuseks võiks olla mm, ka erinevate strateegiliste aspektide käsitlemine, nende teemade ühiskäsitlemine, mille, ja see tähendab, et äh, Junckeri kava vahendeid kasutatakse mitte ainult piirkondlike poliitikate jaoks, vaid, vaid ka erasektori projektide jaoks. ja mis puudutab äh, siis teisi äh, olulisi sektoreid ja Horisont kaks tuhat kaht-, kakskümmend äh, programmi peal kolleeg Tomato jällegi rääkis äh, sellel teemal. Biomina sadam, mis äh, langes ka majanduskriisi negatiivse mõju alla ning ta kasutas siis no, olukorra parandamiseks struktuurivahendeid ja erasektori vahendeid ning ähm, ka Horisont kakskümmend kakskümmend vahendeid, nii et see on tõesti väga huvitav lahendus, nii et ähm, sadamate areng on väga oluline, see on äärmiselt oluline ka piirkonna arengu jaoks. ja piirkondade jaoks on olulised äh, struktuurifondid, äh, ka strateegia kakskümmend kakskümmend vahendid. ja kui need ähm, vahendid saaks äh, stabiilsuspakti reeglite alt välja ja saaks kasutada ka Junckeri kava vahendeid, siis see võimaldaks meil tõesti palju äh, tõhusamalt ühtekuuluvuspoliitika eesmärke saavutada ja see võimaldaks meil ka neid lõpptulemusi palju paremini mõõta. nii et see oleks vähem bürokraatlik ja see annaks rohkem vastutust ka kohalikele omavalitsustele. ja ka kommunikatsiooni tasandil oleks see palju parem näitlikustada, mida Euroopa nendes konkreetsetes piirkondades teeb. nii et eh, seitse projekti, viis eh, eesmärki eh, kümme põhiprojekti, need on need, kuhu raha suunatakse ja tänu sellistele näidetele me saame ka täpsemalt äh, kirjeldada kodanikele, kuhu Euroopa rahad äh, liiguvad ja me saaksime neid rahasid kasutada ka palju tõhusamalt. ja lisaks sellele me saavutame ka, saavutaksime ka rohkem üldise eesmärgi all, milleks on siis majanduskasv. ja sooviksin tänada ka äh, parlamendi kolleegi Jakovitšit, ka tema, tänaksin teda ka sõbralike äh, Äh, sõnade eest. mina samuti ähm, nagu temagi äh, toetan ühtekuuluvuspoliitikat. sellepärast, et ähm, kui mõningaid Euroopa projekte ei toetata, siis ähm, kannatajaks on siin Euroopa kodanikud. sest äh, piirkonna juhina võin ma öelda, et tõesti need vahendid on äärmiselt olulised piirkondliku arengu jaoks lõpetuseks, mis puudutab seda vahearuannet, siis siinkohal tuleks vaadata ka konkreetseid kommunikatsioonistrateegiaid. siin öeldi, et, et siin tuleb ette näha ka osa finantseeringust selle jaoks ja peaksid tulema võib-olla ka suunised kommunikatsiooni kohta selleks, kuidas, kuidas kodanikele, kodanikke teavitatakse ühtekuuluvuspoliitika struktuurifondide mm, kasutamisest. Äh, nüüd ähm, härra Pruuks ma räägiksin ka Junckeri kavast, härra Rossi juba rääkis, kuidas siinkohal tulevikus ähm, olukorda parandada, aga ma sooviksin äh, veel kord rõhutada, et see, mida me oleme kritiseerinud oma dokumendis, on see, et ühtekuuluvuspoliitika ja, ja EFSI ähm, arendatakse välja täiesti ähm, sõltumatult Euroopa Komisjonis ja minu meelest siin ei ole tagatud võrdsed võimalused selle, selles osas, kuidas EFSit müüakse ähm, üldsusele ja see, kuidas müüakse äh, regionaalpoliitikat üldsusele, siis ma näen, et siin keskendutakse eelkõige just erinevatele takistustele ja, ja viivitustele, aga see kindlasti ei toeta meie poliitikaid, mida me esindame siin ruumis ja me oleme väga selgelt olnud just oma kriitika selle täiendavuse osas, mida EFSI peaks tagama, aga meie ei näe, et EFSI kuidagi midagi täiendaks ja sel põhjusel me oma seisukohad dokumendis oleme selle ka selgelt välja toonud ja nagu ka mu kolleeg Rossi ütles, et me peaksime üritama selle plaani ja ja poliitika ühendada, sellepärast et see kava on lihtsalt kava, aga meil on vaja luua nende vahel sünergiaid. ja härra Zelleri küsimus ja finantsinstrumentide kasutamine, nii et põhimõtteliselt ma olen nõus sellega, mida te ütlesite, et ma arvan, et Euroopa Investeerimispank oli väga kriitiline finantsinstrumentide kasutamise osas ähm, ähm, ühtekuuluvuspoliitikas, aga mina soovisin näidata, et ähm, millistes kohtades finantsinstrumendid andsid positiivseid tulemusi, sellepärast et ma loodan, et teil on meie uuringust ka nüüd koopia olemas ja te näete, et väga palju on kritiseeritud seda, kuidas finantsinstrumente on kasutatud ja ja meie näitasime, et finantsinstrumendid on väga kasulikud, aga väga konkreetsetes valdkondades ja ainult väga konkreetsetes piirkondades. aga ma loodan, et kui te tutvute selle uuringuga põhjalikumalt, siis see vastab ka teie küsimustele. ja proua Tomatole vastuseks, mis puudutab finantsinstrumente ja vähem arenenud piirkondi, siis jällegi selle kohta meil uuringu tulemusi on. me vaatasime viimast programmeerimisperioodi ja mul ei ole küll numbreid praegu ees, aga näiteks seitsekümmend üks koma neli protsenti ehm, konkurentsivõimelisusest, ehm, ehm, konkurentsivõimelistest piirkondadest olid positiivsel seisukohal finantsinstrumentides, samas kui need üleminekupiirkondades oli see positiivne seisukoht väiksem ja mis puudutab piirkondlikke tegevuskavasid, siis ma arvan, et CPMR vägagi toetaks neid. aga lähtepunktiks oleks see, et me peaksime härra Kadaneni ja härra Junckerit veenma selles, et piirkonnad eksisteerivad ja see oleks võib-olla üheks lähtepunktiks, enne kui me oma tööga edasi läheme. aga ka et ka institutsioonilised äh, takistused tuleb kõrvaldada ja sellepärast me äh, soovime ka komisjonile rõhutada neid näiteid, mis meie uuringus on, et äh, näidata, et meie liikmesriikides on piirkondi, mille häält ja vajadusi ei ole piisavalt kuulda võetud. ja mis puudutab eksante tingimuslikkust, see on siis ka vastuseks härra Nistelroile, et oma seisukohas me oleme selles osas väga selgel seisukohal, et eks ante tingimuslikkus ja see, kuidas meie näeme seda CPMR-is, on see, et komisjon räägib sellest, et me peame leidma ka seose mm, ühtekuuluvuspoliitika ja majanduspoolaste vahel ning äh, tegelikult siin oli juba väga hea mm, seos, et et see eksante tingimuslikkus on küll nõrk link, aga ta ikkagi, äh, seos, aga ikkagi seos on olemas, see tähendab, et liikmesriigid, kohalikud piirkonnad peavad tervet rida kohustusi täitma, mis on seotud investeeringute ja majanduskasvuga enne, kui nad alustavad programmeerimistööd ja ja mm, see on see oluline teema, et me peame ju vaatama, et investeeringuid tehakse ikkagi sidusalt. ja üheks eduluuks, edulooks, edulooks on spetsialiseerumise strateegia. ja me oleme ka uurinud seda ning ja, ja uuringute tulemused on tõesti näidanud, et tõepoolest see on, see spetsialiseerumisest on suur kasu olnud, see on edendanud ka investeeringuid ja komisjon on ka äh, tunnistanud, et see on võimaldanud äh, meil julgustada äh, piirkondi keskenduma innovatsioonile, teadus-arendustegevusele, nii et see on kindlasti üheks võimalikuks teeks edasi. aga ma lõpetan praegu, sellepärast aeg saab otsa, aga suur tänu veel kutse eest! Thank you, thank you, gentlemen, thank you for your presentation. suur tänu teile, härrad, teile teie ettekannete eest, suur tänu ka vastuste eest, see oli tõesti väga huvitav ja viljakas arutelu. ja ma loodan, et kohtume teiega peatselt taas Regionaalarengu komisjonis, kus saate veel kord oma seisukohti tutvustada. nüüd jätkame oma päevakorraga ja järgmine on kaks tuhat kuusteist aasta üldeelarve paranduseelarve projekt number neli. Te olete kursis selle juhtumi eellooga, et oktoobris kaks tuhat kuusteist koordinaatorid kokkusid, leppisid kokku, et me teeme, koostame arvamuse paranduseelarve projekti number neli kohta, nii et see on üks perioodilisi parandusi Euroopa Komisjoni eelarve kohta, kus siis arvestatakse ka erinevate mm, assigneeringutega. ja vastutav komisjon, eelarvekomisjon otsustas siis parandusseaduse projekti number neli mm, arutada ka komisjoniga mm, läbirääkimis, vabandust, lepitusläbirääkimiste äh, käigus äh, esimesel detsembril ning ähm, seetõttu meie komisjonil ei ole piisavalt aega arvamuse koostamiseks ja seetõttu äh, koordinaatorid otsustasid, äh, et meie arvamus, arvamuseks saab meie komisjoni esimehe kiri eelarvekomisjoni esimehele see kiri on teil olemas, kas te olete nõus sellise menetlusega ja kas te olete nõus ka selle eelarve, kirja projektiga? härra Van Nistelrooy, see on suurepärane kiri. Thank you, I am really aitäh! see tõesti üllatab mind, et keegi mind kuulab ja te olete nõus ka selle kirjaga. suur tänu teile, ütleb proua esimees. härra Nistelrooy, ma tuleksin tagasi kahe punkti juurde. Exciting okei okay., okei okay. uh,, so I niisiis, eh, sellega meie tänane kohtumine lõppenud ja ma paluksin, et koordinaatorid jätkaksid, eh, jätkaksid koordinaatorite kohtumisega ja see on siis kinnine koosolek, nii et komisjoni liikmed, kes ei ole koordinaatorite ridades, palun lahkuge